küpsetelauaoliividega Hispaaniast. vastavalt meile kättesaadavale teabele kogu ekspordi väärtus Hispaaniast äh, USA-sse on umbes, olnud umbes kuuskümmend miljonit e-, eurot aastal kaks tuhat kuusteist. muidugi see on väga murettekitav, et selline uurimine algatati ning lisaksin, et mitte ainult äh, tõenäoliste negatiivsete mõjude tõttu, mis sellel on Hispaania oliivi toeta-, tootjatele Shall I start again? kas alustan uuesti? Yeah, I think the problem is that mulle tundub, et probleem on selles, et Eh, seadmed on lähtestatud ja eelmise arutelu kuulajad ei tea seda. I don't mind starting again. If that, if that... võin uuesti alustada, kui äh, tõlke kuulamisega oli probleeme. hästi, loodetavasti nüüd kõik kuulevad mind Ühendkun-, äh, Ameerika Ühendriigid on alustanud äh, dumpingu ning toetuse vastaseid meetmeid eh, Hispaanias toodetud eh, lauaoliivide vastu, seda tehti kolmeteistkümnendal juulil aastal kaks tuhat seitseteist. Ameerika Ühendriikidel muidugi on õigus algatada selline uurimine vastavalt WTO reeglitele, aga ei ole ka mingi saladus, et see on väga murettekitav meie jaoks peamiselt sellepärast eh, ja mitte ainult sellepärast, et me oleme mures võimalike negatiivsete mõjude osas Hispaania oliivitootjatele, aga me leiame, et need toetusskeem, skeemid, millele viidatakse Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi uuringus, ei mooduta, ei moonuta kaubandust. seetõttu on see meie jaoks väga murettekitav seoses süsteemsete mõjudega, mis kolmandate riikide uurimistega on seotud, kui uuritakse kaubandust mitte moodusta-, moonutavaid toetusi. Euroopa Komisjon on töötanud koostöös Hispaania ametite ning ettevõtetega, kellesse see puutub. oleme sekkunud otse uuriva, oleme kirjutanud uurivale ametile, oleme võtnud nendega ühendust ka äh, telefoni teel ja jät-, jätkuvalt äh, tulevikus ka teeme seda selleks, et äh, kogu võimalikult palju tuge kogu uurimuse vältel Hispaania tootjatele ning ametitele pakkuda. mis puudutab süsteemset taset, siis oleme sekkunud ka kõrgel poliitilisel tasandil, oleme saatnud kirjad volinike Hogani ja Malmströmi poolt, siis vastavalt äh, minister Bordeaux ja minister Rossile Ameerika Ühendriikidest ning oleme väljendanud nendes kirjades oma sügavat muret ning viida-, viidanud sellele, et meie leiame, et selline uurimine ei pruugi olla Ameerika Ühendriikide huvides, kui selle tagajärjeks on to-, toetusvastased meetmed äh, selliste skeemide puhul, toetusskeemide puhul, mis kaubandust ei moonuta. uurimine on veel algstaadiumis äh,, esialgsed tulemused tõenäoliselt saame teada novembrikuu lõpuks, siis äh, toimuvad kontrollvisiidid äh, USA Kaubandusministeeriumist Hispaania tootjate juurde, meie soovime seal kohal olla, et toetada Hispaania tootjaid ning vastata võimalikele küsimustele, mis ameeriklastel võib olla ning järgmise aasta veebruaris umbes jõutakse lõplikule otsusele seoses äh, toetuste ning äh, dumpinguvastaste meetmetega ning märtsis alles tõenäoliselt äh, lõppotsus väljastatakse. ja selle tulemuseks võib olla, võivad olla meetmed näiteks täiendavate tolli, imporditollide näol muidugi on liiga vara praegu öelda, milline on lõpptulemus, me loodame, et USA kaubandusministeerium võtab arvesse meie argumente ning lõpetab uuringu ilma meetmeid kehtestamata. aga muidugi peame jälgima väga tähelepanelikult äh, uurimise käiku ning kui aeg on käes, siis tuleb otsustada, kas meiepoolseid meetmeid on samuti vaja. Nim udzielę głosu kolejnemu przedstawicielowi komisji, to... ja nüüd palun tervitan siin ka meie külalisi oliivisektorist. kolleeg Aguilera kutsus nemad siia ja nemad siis kuulavad meie arutelusid. praegu aga paluksin, et sõna võtaks DJ Agrist härra Pavon Gonzales. Yes, thank you, Mr Chairman well jah, aitäh, lugupeetud esimees, mul ei olegi tegelikult nii palju lisada sellele, mida härra Rubinacci juba ütles kaubanduse peadirektoraadist seoses selle küsimusega, see küsimus on meile väga oluline ning äh, oleme sellele väga pühendunud, ka meile teeb väga suurt muret see, et USA on võtnud äh, uurimise alla, kaubandust mitte moonutavad toetusskeemid, need ei ole seotud ühe konkreetse tootega, me oleme hoiatanud USA ametivõime sellega seoses, oleme lähetanud neile ka murekirja seoses sellega, nimelt äh, ka USA-l kasutab Greenbox äh, toetusi ning väga hästi teate, et Buenos Aires ministrite tippkohtumine toimub, jätkatakse Doha läbirääkimiste teemadel ning seal eh, on arutelu all ka see, et kõik WTO liikmed peavad reformima oma põllumajandustoetusskeeme ning te teate väga hästi, et see ei ole mingi uus teema, need, neid küsimusi on arutatud juba aastaid, aga tundub, et USA ning Euroopa Liit on püüdnud liikuda kaubandust moonutavatelt põllumajandustoetusskeemidelt nendele, mis ei moonuta, seega oleme üha enam liikunud Greenbox toetuste poole. me oleme püüdnud võimalikult palju erinevate sidusrühmadega koordineerida selle küsimuse arutamist, ma ei hakka üksikasjalikult äh, seletama, kuidas need uurimised edenevad, aga me oleme saatnud kahesaja küsimus, kahesaja leheküljelised küsimustikud kõigile tootjatele, Hispaania ametile, sam-, samuti ka Euroopa Komisjonile. meie rolliks on koordineerida vastuseid äh, nendes küsimustes, ükskõik kas on saadetud Madriidi avaliku sektorile või erasektorile või meile komisjonile. nagu härra Rubinacci just ütles, soovib komisjon pakkuda mis tahes äh, tuge või asjakohast teavet, sealhulgas soovime äh, osaleda sellel visiidil, mis USA uurimismeeskonnal on Andaluusias, Madridis või kus iganes plaanis, aitäh! suur aitäh! proua Kallas, palun! suur tänu! tänan komisjoni, et nad on otsustanud pühenduda selle küsimuse lahendamisele ning tõepoolest, komisjon on äh, tihedas koostöös Hispaania valitsusega töötanud, et lahendada, et see probleem võimalikult kiiresti lahendada. uurimine on täiesti alusetu ning pole üllatav, et see algatati just siis, kui komisjon töötas välja kaubandusplaan, kaubanduskava selleks, et oliivi eksporti USA-sse suurendada mis puudutab meeste väiteid toetuste kohta, siis meenutaksin, et juba pikka aega on Euroopa Liit tegelenud ÜPP toetuste läbivaatamisega selleks, et, et need rahvusvahelist kaubandust ei moonutaks ning oliivitootjatele antav toetus üle kogu Euroopa Liidu käib läbi Greenboxi toetuste ning meetmete, mis kohe mitte kuidagi äh, ei moonuta rahvusvahelist kaubandust. me ei kaitse ainult mitte Hispaania mustade oliivide tootjaid, vaid ÜPP põhimõtteid, mida siin otseselt rünnatakse USA tootjate poolt. me toet-, kaitseme oma toetuste kavasid ja nagu teada on, meie moonutame äh, Äh, kaubandust palju vähem kui tsük-, tsükli, tsüklilisuse vastased meetmed, mida kasutavad mitmed ähm, teised piirkonnad, ka Ameerika Ühendriigid. seega täna ähvardatakse musta, mustade oliivide tootjaid, äh, homme võib see olla mis tahes muu sektor ning võttes arvesse, äh, kui adekvaatne on Trumpi valitsus, siis võidakse selliste rünnakut laiendada. suur tänu komisjonile, et nad osalevad selles äh, uurimises nii äh, ulatuslikult ning me soovime kolleegid, kaitsta just rohelise kasti meetmeid ning toetust. see on äh, seotud ÜPP reformidega, neid on tehtud juba pikka aega selleks, et ÜPP toetused oleksid vastavuses WTO eeskirjadega Hispaania mustade oliivide tootjad, keda seekord rünnatakse, ei ole mitte midagi valesti teinud, nad lihtsalt kasutavad rohelise kasti toetusi. suur tänu komisjonile taas tehtud töö eest ja selle töö eest, mis nad teevad tulevikus probleemi lahendamiseks. ning kindlasti komisjoni enamus toetab samuti meid. suur aitäh, härra Lazo, palun. lugupeetud kõikvõimsa komisjoni esindaja Ameerika võimud seega tahavad võtta dumpinguvastaseid meetmeid eh, Hispaania mustade oliivide suhtes. Ameerika võimud leiavad, et eh, neid oliive müüakse mm, alla, hinnaga alla igalt poolt eh, arvestust, sellepärast et hispaanlased saavad subsiidiume tänu ÜPP-le ja see ei ole kooskõlas Ameerika endale süsteemiga. Ameerikas toodetakse ka oliive peaasjalikult Californias ma pean ütlema, et ma mõistan täiesti ja kiidan heaks ameeriklaste suvi, aga ma võin mõista ka Hispaania tootjate segadust, sellepärast et nende sektor tundub, ei ole saanud kiireloomulist abi. see äh, ka minu esimene küsimus, mida te plaanite teha, kui Ameerika Ühendriigide tahe läheb läbi ja teiseks, mida te plaanite ette võtta, kui Ameerika Ühendriigid soovivad oma toodete huve mm, eelistada. see on väga huvitav küsimus, sellepärast et seeläbi satuvad ohtu liikmesriigid, kui hakatakse kohaldama Ameerika Ühendriikides protektsionistlikku poliitikat. ma tahaksin mõista, milline on teie seisukoht äh, selles küsimuses, mis on äärmiselt keerukas suur aitäh, kolleeg Aguilera, palun. hea president eh.... suur tänu. mul on väga hea meel, et eh, siin komisjonis eh, selleteemaline arutelu toimub, see on väga suur probleem ning ei tekita muret mitte ainult Hispaania oliivisektori esindajatele. see on probleem terve ÜPP raames, seega tuleb eh, sellesse väga tõsiselt suhtuda tervitan ka oliivisektori esindajaid, kes meiega on täna siin liitunud, nemad on juba kuid selle probleemi kallal töötanud. Nad esindavad äh, sektori, sektorit ning toetavad ka ÜPP meetmeid, näiteks rohestamist. juba nelikümmend aastat oleme lauaoliive Sevillast ning Andaluusiast äh, Ameerika Ühendriikidesse eksportinud. nelikümmend aastat ettevõtted äh, on sellele tööle pühendunud ning äh, külastasin äh, tootmisüksusi ka Ameerika Ühendriikides ja kõik sujub väga hästi. kõik on minu arust vähemalt väga aus ja õiglane, miks neid siis nüüd rünnatakse? härra Uzo ütles, et ta tunneb kaasa ta, ta mõistab ameeriklasi, nad lähtuvad protektsionistlikest eesmärkidest, aga see on kõigest jäämäe tipp ta on rahul olukorraga, mina aga ei ole seda üldse mitte. sest järgmisena näiteks, praegusel teda ei puuduta, aga järgmisena võivad meetmed puudutada näiteks Saksamaad või ka Prantsusmaad, sest rünnatakse ju tegelikult ühtset põllumajanduspoliitikat, mitte ainult Hispaaniat. küsi-, kahtluse alla on seotud rohelise kasti toetused ja seega ka terve ÜPP see ei puuduta ainult oliivisektorit, äh, probleem tuleneb uuest äh, Ameerika Ühendriikide administratsioonist ja nad vaatavad, äh, kuidas toetada oma tooteid ning kui nad sellise koha leiavad, siis presidendile tüüpiliselt nad seda ka teevad. mina lootsin, et komisjon suudab teha rohkem ja loodan ka edaspidi seda, eriti mis puudutab kaubanduse peadirektoraati äh, Äh, põllumajanduse maaelu arengu peadirektorat on algusest peale aidanud meil seda küsimust lahendada, nende, nagu nende esindaja ka ütles, kuid algusest peale oleme me soovinud, et kaubanduse peadirektoraat võtaks ründavama positsiooni sest äh, senine, see olukord on täiesti vastuvõetamatu ja nemad on seda väga tundlikuna käsitlenud. mina ei ole komisjoni senise tööga rahul ja ma loodan, et komisjonil õnnestub äh, mingisuguse tulemuseni jõuda, võib-olla komis-, äh, volinik Malmström või kes iganes, aga eriti just tema kaubanduse volinikuna, peaks seda küsimust tõsiselt võtma. ameeriklased on ju kahtluse alla seadnud mis tahes ekspordi, mis ÜPP toetusi saavad olgugi, et äh, WTO on rohelise tule andnud sellisele äh, ekspordile ja ameeriklased teavad seda väga hästi. see on lihtsalt süsteem nende enda toodete kaitsmiseks, mitte midagi rohkem. seega ma loodan südamest, et kaubanduse peadirektoraadi esindaja selgitab meile, milliseid meetmeid, edasisi meetmeid nad kavatsevad võtta sellega seoses ning kas ameeriklaste otsus, mis tahes tulemuseni see viib, siis tegemist, me saame ju kõik aru, et tegemist on poliitilise meetmega, mida siis ette võtta. kui me eh, peidame pea liiva alla, siis eh, võtavad nad lihtsalt järgmisena ette järgmise sektori. komisjon peab rohkem sekkuma ning võitlema mitte ainult Hispaania oliivide, vaid kogu Euroopa põllumajanduse eest, aitäh! suur aitäh, härra Lasu! raputas enne peaga sellepärast et ilmselt tema sõnavõtt oli hoopis teisesuunaline. aga nüüd annan sõna komisjoni esindajatele. ja palun leppige omavahel kokku, kes siis esimesena sõna võtab ja kes edasi. palun. Thank you, thank you, Chair and aitäh, esimees ning äh, suur tänu ka kõigi küsimuste ning kommentaaride eest esmalt äh, proua Aguilera öeldu, äh, me ei räägi siin kaubanduse või põllumajanduse peadirektoraadist, me räägime siin komisjoni tööst tervikuna ning see töö, mille me oleme kõigi komisjoni teenistuste koostöös teinud, on siin kõne all ja nagu öeldud, poliitiline seisukoht meil juba on selles küsimuses. me ei piira nagu mitmel juhul me seda teeme, seda tööd ainult äh, sekkumistega äh, Äh, huvitatud osapoolena uurimises, me oleme võtnud juba, ähm, saatnud juba poliitilise tasandil äh, kahe kirja näol äh, Ameerika valitsusele ning oleme ka olnud otsesuhtluses telefoni teel nendega ning võin öelda, et mitte ainult volinik Malmströmi nimel, vaid kõik volinik, kogu kolleegium on sellest küsimusest väga huvitatud karmimad meetmed äh, ja reageerimine, jah, seda me teeme siis, kui me teame, millised on need meetmed, mis võetakse. praegu äh, peab meie võitlus keskenduma sellele, et me väldiksime meetmete kehtestamist ja just seda me teemegi. me teeme kõike, mida me suudame WTO eeskirjade raames selleks, et veenda Ameerika Ühendriikide administratsiooni, et selliseid meetmeid ei tohiks kehtestada kui selles võitluses kaotajaks jääme, siis tuleb oodata ja vaadata, millised meetmed kehtestatakse ning saan kinnitada, et meie soovime nende meetmete vastu võidelda, nagu ütlesin, mitte ainult seetõttu, et Hispaania oliivitootjate elu see keeruliseks teeks, vaid tegemist on süsteemse probleemiga, süsteemne küsimus, olgu see selge, ei tulene sellest, et kolmas riik äh, toetuste vastased meetmed kehtestab ning meie peame siis need toetused kehtes-, äh, tühistama. Need meetmed äh, on ette nähtud toetuse mõjude leevendamiseks, aga meie eesmärgiks on ikkagi selliseid toetusi edasi pakkuda. ja süsteemne küsimus ongi just see, millega, millele viitas minu kolleeg Pavon Gonzales, esiteks äh, meil on WTO läbirääkimised, kus me lepime WTO liikmetega kokku teatavates toetusskeemides, mis on lubatud, kuna need ei mooduta, moonuta kaubandust. ning siis meil on kolmandad riigid, mis püüavad tagaukse kaudu kehtestada meetmeid selleks, et tühistada nende toetuste mõjusid, kui kõne all on eksport nende riikidesse. ning just see ongi probleem, mida me proovime lahendada probleem on muidugi selles, et praegu me ei tea, milline on selle uurimise tulemus. seega peame hoolikalt jälgima, kus suunas uurimine areneb, aga saan kinnitada, et poliitilisel tasandil komisjon tegutseb selle küsimusega, aitäh. aitäh Euroopa Komisjoni esindajad võtsid ka sõna, aitäh teile! kui ma õigesti aru sain, siis kirjutasite äh, Malmströmile ja komisjonile üldiselt nii, et komisjon on kursis selle suure probleemiga, kui teist õigesti aru sain tõesti. sellisel juhul väga hea, jah, aitäh teile! see on päris heaks näiteks sellest, kuidas erinevad riigid oma huve kaitsevad ja me näeme ka seda, milliseid kaitsemeetmeid kasutatakse rahvusvahelises kaubavahetuses. hästi, lõpetame siis selle punktiga. tervitame siin kolleeg Nikolsoni külalisi. tegemist on üliõpilastega, noortega, tere tulemast siia. väga kena, et te siin koos meiega viibite täna. ja läheme edasi. järgmine punkt enne rääkisime mustadest oliividest ning sanktsioonidest, mis Ameerika Ühendriikide valitsus tahab kehtestada Hispaania vastu. nüüd aga läheme ette, edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ja tegemist on siis ettekandega hetkeolukorrast ja võetud meetmetest sigade Aafrika katku tõrjeküsimustes. see küsimus puudutab eelkõige Leedut ja Poolat, aga sellel on oma mõju ka naaberriikidele ja tegelikult kogu Euroopa seakasvatussektorile. oluline on vältida seda, et see haigus hakkaks levima, sellepärast et sellel oleks kohene mõju ka meie kaubavahetusele eriti just kolmandate riikidega lisaks sellele tõstatub samuti toiduainete ohutuse küsimus tarbijate jaoks. see on ka äärmiselt tähtis. tere tulemast Euroopa Komisjoni esindajatele. Digisantes esindaja on kohal. Äh, härra Bernard van Goethem saab esimesena sõna me tunneme teid juba ja tõesti hea meelega tervitan teid taas siin. annangi teile koheselt sõna. ja kui ei eksi, siis teie teete meile ettekande, jah, palun. Yes, thank you, Mr Chairman uh.... suur tänu, härra esimees. palju mul aega on? viiskümmend minutit? kümme minutit, kaksteist minutit, viisteist minutit. To make from a üritan pika loo lühidalt kokku võtta. meie esitlus räägib epidemioloogilisest olukorrast, siis regionaliseeritusest, mida kasutatakse Euroopa Liidu sees, siis strateegia ja siis Euroopa Liidu tegevused. kõigepealt lubage mul rääkida olukorrast aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist. kui te seda kaarti vaatate, siis äh, näete, et see nakkus äh, lahvatas Gruusias kaks tuhat kümme, kaksteist, kolmteist, neliteist levis üle Euroopa. nii et uuesti, siin on selgelt näha, kuidas see Gruusiast siis levis äh, üle endise Nõukogude Liidu. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jõudis see siis Euroopa Liitu, esimesed haiguspuhangud äh, olid äh, Valgevene piiril ja Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis olid siis haiguskolded. Need rohelised punktid siin slaidil on siis see, kus haigus avastati põllumajandustootjate seas, kollasega on tähistatud metsseapopulatsioonid, kes hukkusid äh, sellesama haiguse tagajärjel. ja see areng on siin kaardil jälle näha nii et tõesti, see levis väga kiiresti sealt Valgevene piirialalt äh, kiiresti äh, kõikidesse Balti riikidesse. olukord Euroopas kaks tuhat kuusteist võrreldes kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastaga Neid äh, rohelisi punkte on väga palju ja kollaseid punkte on palju, mis tähendavad metssiga siis. miks? sellepärast, et meil on kohustuslik metssigade kontrollimise programm. seda Ida-Euroopa riikides ei ole. ja sellepärast on väga palju rohelisi punkte. meie osas, aga see ei tähenda seda, et metsjad seal ei oleks nakatunud, meil on need tõendid lihtsalt selgemad tulen nende nelja puudutatud liikumisriigi juurde tagasi natukene hiljem, kuid äh, räägiksin natukene kõigepealt sellest, mis juhtus Tšehhi Vabariigis. nimelt selle aasta suvel. nimelt äh, leiti ka seal nakatunud metssigu. selge on see, et haigus on inimfaktori tõttu levinud ilmselt äh, mõni veokijuht tõi kaasa Ukrainast äh, kas sinki või salaamivorsti ja sõi seda ilmselt siis äh, kusagil puhkepausi ajal parklas ja niimoodi on see haigus levinud. ja inimfaktor on väga oluline, vaadake seda kaarti siis siin on näha, et Tšehhi Vabariigis on tegelikult ainult üks punkt ära toodud, sest tõesti, viiskümmend metssiga leiti ühel väga piiratul maa-alal, see on siin riigil ka ära, kaardil ka ära toodud. üks olulisemaid küsimusi selles kontekstis, eriti Tšehhi Vabariigis, on ka äh, Äh, jahimeeste käitumine. jahimehed võiksid olulist rolli mängida selle haiguse väljajuurimisel, aga kui nad korrektselt ei käitu, siis äh, nad tegelikult võivad olla selle haiguse levitajad ja kanda selle väga suurele territooriumile üle. Tšehhi Vabariigis sujus jahimeestega koostöö väga hästi ja meil õnnestus äh, siis see metssigade nakatumine piirata väga väikese territooriumiga. juulist on toodud siin äh, haiguspuhangute arv, neid on tõesti väga vähe olnud Tšehhi Vabariigis, nii et me loodame, et kui Tšehhi Vabariik jätkab oma jõupingutustega, siis äh, seal see haigus juuritakse välja. nüüd järgmine riik, Rumeenia. ka seal oli kaks äh, talu, kus see probleem avastati, äh, metsad ja seal ei ole nakatunud. nimelt äh, on siis talude aias ilmselt söödaga, mis on ebaseaduslikult toodud Ukrainas toidetud, tegemist oli linnapiirkonnaga, aga Rumeenia veterinaaramet tegi väga kiiresti ja head tööd ja seega see haigus praegu näitajate põhjal ei ole levinud kaugemale. ja see tähendab seda, et need Rumeenia haigusjuhtumid, et need ei äh, levinud siis edasi, nüüd see on Rumeenia kaart ja tõesti üks väga väike linnalähedane piirkond kui palju on meil siis haiguspiiranguid olnud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal? Tšehhi äh, Vabariigis väga palju metssigu nakatunud. aga siis väga väikesel territooriumil. ülejäänud haiguspuhangud on kolmes Balti riigis olnud ja kus see probleem on palju levinum ja Rumeenias siis need kaks konkreetset äh, juhtumit kodusigadega mida siis Euroopa Liit on algusest peale ette võtnud? jällegi kaardid, lühidalt näitan siis seda, mis siin on kujutatud. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta keskel äh, Valgevenes äh, tulid siis esimesed metsjad, kes Leedus ja Poolas nakatasid meie metssigu. käivitasime siis regionaliseerimise meetme me mis on äh, üsna laialdane tegevus äh, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, aga mitte näiteks Venemaal. Venemaa selle peale kohe keelustas igasuguse sealiha sisseveo Euroopa Liidus, nii et lähenemine on olnud väga erinev. lühidalt veel selle kaardi põhjal näitaksin, kuidas see nakkus siis äh, levis kahe tuhande neljateistkümnendast aastast tänaseni sinine osa, see tähistab siis seda puhvertsooni, kus jah, äh, nakkus ilmselt on, aga nak-, nakatunud metsiku pole leitud, siis roosad alad, kus äh, äh, metsik loodus on puudutatud ja punane piirkond, kus see nakkus on avastatud ka põllumajandustootjate lautades nii et äh, me näeme seda, et niimoodi on piiratud selle haiguse levikut ülejäänud Euroopas ja kaks tuhat kuusteist nägi pilt välja nii, kaks tuhat seitseteist nii. et te näete, et olukord on oluliselt muutunud selle aja jooksul. kui me võtame nüüd välja inimfaktori, mis on siiski väga oluline, sellest ma rääkisin enne, siis äh, nakkus, kui rakendada metsiku looduse haldamise äh, suuniseid, äh, siis äh, me näeme, et ühe kilomeetri kaupa võttis maad see haigus kuu kaup kohta. on aga piirkondi, kus jahimeeste käitumine pole olnud päris soovituste kohane. ja haigus on levinud väga kiiresti nende aastate jooksul ja nüüd kokkuvõtteks äh, kolmkümmend kuus komisjoni rakendusakti on vastu võt-, otsust on vastu võetud, oleme iga kord üle vaadanud äh, hetkeolukorra, seda koos siis ekspertidega. milline on olnud meie strateegia siis kokkuvõtvalt? kaks peamist valdkonda, kõigepealt äh, metssigade populatsiooni haldamine, siin ma jällegi rõhutaksin jahimeeste käitumist see on tõesti väga oluline selleks, et vältida selle haiguse levikut ja siis inimfaktor. ehk teisisõnu inimesed, kes teadmata või lihtsalt äh, jah, sellepärast, et nad isegi sellest aru ei saagi, on seadnud ohtu ülejäänud Euroopa Liidu, tuues sisse lihatooteid äh, nakatunud piirkondadest ja toob neid, toovad neid tooteid siis piirkondadesse, kus nakkust ei ole. Tšehhi haiguspuhangu ja Rumeenia juhtumi põhjal selle aasta suvel äh, kõik teised liikmesriigid, kes seni ei ole asjasse puu-, äh, kaasatud olnud, äh, on ka üles ärganud ja on üritanud tõsta siis teadlikkust kogukonnas ja mida ma pean kogukonnale all silmas, põllumajandustootjaid, jahimehi, veokijuhte, inimesi, kes töötavad metsas ja ka põllumajandusettevõtetes töötavaid inimesi. on väga palju Ida-Euroopast pärit abitööjõudu, kes tuleb Euroopa Liitu tööle ja põllupidajad peavad siis olema kursis sellega, et nende töötajad kannavad endas teatud riski. kui nad toovad kaasa sinki või salaamid või kui nende kingad on puhastamata, sest et see viirus on tõesti üsna vastupanuvõimeline. mis me nüüd oleme ette võtnud? rahvusvahelisel tasandil Kvaftadi organisatsiooni all, tegemist on organisatsiooniga, mis on äh, FAO allorganisatsioon, oleme me pidanud mitu kohtumist, tagamaks koherentne lähenemine kõikide puudutatud riikidega. ehk teisisõnu, sinna kuuluvad mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriigid, ka Venemaa, Valgevene ja Moldova. ja kahepäevaseid kohtumisi oleme korraldanud erinevates punktides, alustasime äh, Ehm, siis me ehm, näiteks äh, metsseade populatsiooni haldamisest, äh, väikemajapidamiste juhtimisest ja nii edasi. ja lõpetasime teadlikkuse ja kommunikatsiooniga. seitse riiki on asjast puudutatud, Balti riigid, Poola, Ukraina, Venemaa ja Moldova, kõik käisid vastastikustes riikides, et olukorrast täispilt saada ja meil on ka kaasatud olnud eksperdid äh, igal teemal. ja nemad on äh, siis äh, inspektsioonide ja külaskäikude koha peale on saanud anda nii Tšehhi Vabariigile kui ka Rumeeniale teiste seast siis kiirelt abi ja nõu. ma olin Kandruikaitis on korraldanud sellel teemal neli kõrgetasemelist ministrite ministeriaalset kohtumist. järgmine leiab aset Prahas umbes kuu aja pärast. ning ministrite tasandil üle kümne ministri käis nendel kohtumisel jällegi, et teadlikkust tõsta ja tuua välja, kui oluline on veterinaarametite toetamine, kui oluline on suuniste täitmine WTO, sellest ma rääkisin ka natukene enne, on öelnud, et kui esimesed haiguspuhangud Balti riikides ja Poolas äh, äh, registreeriti, otsustas Venemaa tervest Euroopa Liidust terve sealiha impordi peatada, Euroopa Liit ei saanud sellega jääda nõusse. ja seega me esitasime üleskutse, vabandust, pöördusime Genfi kaebusega. esimene osa läks meie jaoks edukalt, WTO on tunnistanud, et meil on õigus ja et Euroopa Liidu poolt kasutatud regionaliseerimise meede kaitses kaubandust ja et Venemaal on nüüd kohustus see keeld tühistada sealihatoodetele. tähtajaks on pandud kuues detsember sellel aastal, nii et kuuendaks detsembriks sellel aastal peab Vene Föderatsioon hakkama siis jällegi äh, lubama importi ülejäänud Euroopa Liidust äh, ja kui nad seda ei tee, siis me läheme edasi WTO-s selle kaebusega. me oleme andnud väga palju toetust, mitte ainult puudutatud liikmesriikidele, vaid ka naaberriikidele läbi äh, töötubade korraldamise, tehnilised abimissioonid on olnud ka päevakorras ja ja mis kõige olulisem, on äh, nii-öelda veterinaarhädaabimeeskonnad, äh, mis koosnevad ekspertidest, kes on äh, ööpäev läbi kättesaadavad ja tulevad kohe appi liikmesriikidele ja ütlevad, et mida teha, kuidas peaksid käituma jahimehed, mida teha väiketootjatega näiteks Rumeenia puhul. ja ka EFSA-lt, äh, Euroopa Toiduohutusametilt oleme saanud toetust. järgmine tehniline raport tuleb, peaks tulema üsna vas-, vars-, varsti. Euroopa referentslaboratoorium on andnud äh, abi kolmandatele riikidele, aga ka liikmesriikidele. ning äh, oleme pakkunud ka rahalist abi programmide osas, mitte ainult liikmesriikides, kus äh, nakkusjuhtumid on registreeritud, vaid ka kõikides liikmesriikides, kellel on äh, piir idaga, äh, äh, Soomest Rumeeniani ja Euroopa on rahastanud ka mm, teavituskampaaniaid näiteks metssigade kohta, hüvitiste saamise kohta, kui teie tootmine on sellest puudutatud. kaasfinantseerimise kohta on ka siin tabel näha on, et aastast kaks tuhat kolmteist, juba enne, kui esimene haiguspuhang Euroopa Liidus avastati, andsime me tegelikult rahalist toetust liikmesriikidele, kes oli kõige suurema riski ees. nii et kokku oleme kolmkümmend kuus miljonit eurot suunanud selle probleemi lahendamisesse. loomulikult oleme raha suunanud ka Euroopa Liidust väljaspoole. meie eesmärgiks on see, et Euroopa Liitu üldse see haigus ei jõuaks nii et me oleme valmis seda raha ka investeerima sinna, et äh, see ei leviks. ja piilprojektid on käivitatud Moldovas ja Ukrainas. muidugi on ka palju auditeid. Äh, viimane selle aasta suvel, kus meie audiitorid käisid kõikides Euroopa Liidu idapoolsetes riikides jällegi teavituse tõstmiseks äh, korralike piirikontrollide osas, äh, jällegi käisime siis Soomest Rumeeniani, tagamaks selle, et need inimesed, kes Venemaalt tulid tagasi või Valgevenelt reisilt või Moldovast, oleksid äh, teadlikud sellest, millised riskid kaasnevad lihatoodete sissetoomisega nendest piirkondadest kus on olnud palju puhanguid ja kui lubate, siis räägiksin lühidalt. veel ühest haiguspuhangust Kreekasse jõudis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal jõudis kaks tuhat kuusteist Euroopasse ja selles äh, osas oleme me ka kasutanud ka stati koordineerivat meetmet äh, nodulaarse dermatiidi osas. nimelt äh, selle haiguse vastu on meil väga tõhus äh, vaktsiin olemas ja kõik riigid, mis on sinisega tähistatud, on saanud toetust selle vaktsiini abil. Kosovo, Serbia, Horvaatia, Montenegro selleks, et pidurdada selle haiguse levikut põhja suunas. kõik veterinaarametid, kellega ma olen mitu korda kohtunud, meil oli isegi ministrite tasandil kohtumine Andrei Kaitisega, volinikuga, kus viisteist ministrit olid kohal Itaaliast, Austriast, Balkani piirkonnast ja meil on õnnestunud panna käsi ette selle nakkuse levikule. üle kahe ja poole miljoni doosi vaktsiini on antud välja vastavalt vajadusele kõikides äh, nendes Balkani riikides, äh, ka Kreekas, mis selles, sellel aastal viis selleni, et ainult Albaanias, kus vaktsineerimine ei läinud nii edukalt kui teistes Balkani riikides, on haiguspuhanguid registreeritud, aga kõikides äh, riikides uusi juhtumeid ei esinenud aastal kaks tuhat seitseteist see näitab väga selgelt, et Euroopa Liidu poolne koordineerimine ja nende riikide toetamine läbi meie vaktsiinipanga on olnud väga kasulik ja on äh, pidurdanud äh, ja takistanud selle nakkuse levikut Bulgaariasse, Rumeeniasse, Slovakkiasse või Austriasse, kes olid väga mures. täna on olukord siis selline, see on siin kaardil ka selgelt näha, on tsoone, kus äh, viirus ilmselt veel levib. ja siis need on punased ja kollased äh, tsoonid, kus seda äh, haigust ei ole avastatud. järgmisel nädalal meil toimub jällegi nende viieteistkümne puudutatud riigiga kohtumine, paneme paika oma strateegia järgmiseks aastaks ilmselt kogu piirkonnas viiakse läbi uus vaktsineerimiste laine, tagamaks, et see üüritakse, juuritakse välja, see nakkus, ja siis vaatame aastal kaks tuhat üheksateist, et kas see on õnnestunud. põhimõtteliselt see on siis olnud äh, see, mis me oleme ette võtnud äh, nodulaarse dermatiidi osas, seda haigust ei tohi ka unustada, aitäh! suur aitäh! jah, tõepoolest. me peame nende küsimustega tegelema, siin on nüüd ka sektori esindajad kohal täna Poolast. härra Šikoro, tere tulemast ja nüüd annan sõna. proua Šaierile. In Nederland heb ik in uh 1997 zelf de varkenspest meegemaakt. suur aitäh, Hollandis üheksakümne seitsmendal aastal nägin ise eh, seakatku, tegemist oli tõelise katastroofiga ja loodetavasti leiame lahenduse kiirelt. ettekanne oli minu meelest väga hea. me oleme selliseid mitmeid kuulnud. ja pean ütlema, et olen kuulnud ka päris palju kriitikat osades ettekannetes öeldi lausa, öeldakse, et ei tohi jahti pidada, sellel võib olla ka negatiivne tagajärg, aga teie ütlesite, et jahimehed just mängivad väga olulist rolli, aga ei eh, lahenda kõike ära. kas võiksite natuke rohkem seletada, mida silmas pidasite? rääkisite Poolast, aga kui ma olen asjadega kursis, siis jahimehed liiguvad Euroopas ringi ja väga oluline, et me teaksime, mida nad siis saavad teha ja mida mitte. veel üks küsimus. meie lähenemine Euroopas, kas see on harmoneeritud äh, sigade katku osas, siiani see nii ei ole olnud. kõige olulisem punkt, import Venemaal siinkohal tõesti õnnitlused selle puhul, kuidas asjad on arenenud ja loodetavasti suudame peatselt ka lahenduse leida. aga metssigade tapmise puhul saan ma aru, et kõik äh, haigestunud metsad on äh, tapetud, neil on olnud selline ennetav lähenemine. sest et äh, kui uskuda ainult jahimehi, siis sealt kuuleb küll kõike, mida teie arvate? härra Agniu, palun. suur aitäh! mina õpin praegu, mis toimub Ühendkuningriigis meil ei ole palju metssigu, aga mõned on võib-olla põgenenud äh, metsataludest. aga see haigus metssigade seas tundub olevat väga tõsine lugu ja levib väga kiirelt. kas nagu jäneste puhul teatud haigused? kas nad äh, suudavad oma resistentsuse läb-, välja töötada, sest kui äh, haigus teist korda tuleb samasse piirkonda, siis enam nii tõsine ei ole ja lõpptulemusena tekib teatud tasakaal, kus haigus levib tsüklitena ning äh, loomad lihtsalt elavad sellega koos. ma muidugi ei tea piisavalt palju neist haigustest midagi. nii palju, kui ma mõistsin teie jutust, erinevalt äh, veise äh, teise haiguste puhul, millega inimesed võiksid saada, siis siin see nii ei ole. hullulehmatõve puhul, äh, siis äh, võib äh, nüüd, kuidas siin talutöötajatega on? Balti riikides, Poolas räägitakse sellest, et Poola töötajad, kes lähevad tööle Ühendkuningriiki, siis nemad võivad ju ka selle probleemidega kaasa tuua, nii et kui palju tegelikult siin teavet üldse levib? ma usun, et küsimus, mu järgmisele küsimusele vastus on ei. siin rääkisite vaktsiinist. Äh, selle nodulaarse dermatiivi puhul, aga ei rääkinud seakatku puhul. Äh, küllap seda siis ei ole, aga kui räägite selle välja juurimisest, mida te siis silmas peate, kas plaanite tõesti tappa kõik metssead piiride lähedal? kuidas te selle siis äh, välja juurite? suur aitäh, härra Roope. aitäh, et ka mulle sõna andsite ja aitäh, et panite punkti päevakorda. suur aitäh samuti komisjoni esindajale eh, väga põhjaliku informatsiooni eest. tegemist ei ole esimese korraga, kus ma kuulan kogu seda infot, võib-olla juba kolmandat ja pean ütlema, et ühest küljest tunnen head meelt selle üle, et komisjon üritab haiguse levikut peatada. kahjuks aga tulemused ei ole rahuldavad. alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on olukord läinud üha hullemaks ning kannatavates riikides ei ole praegu ühtegi tõhusat meedet võetud. mina olen Leedust, Leedus kaks tuhat neliteist olid mõni, mõned haiguskolded, aga nüüd kaks kolmandikku kogu territooriumist on seakatku käes. sellel territooriumil väikekasvatajad ei saa äh, sigu kasvatada, see tähendab seda, et äh, väiksemad äh, kasvandused lihtsalt ei saa seakasvatusega tegeleda. praegu Leedu suudab ennast varustada ainult viiekümneprotsendiliselt sealihaga, viiskümmend protsenti sisse toodud. kui meil sellist võimalust ei oleks, siis oleks, jääks meil puudu sealihast Leedus. kuulsime ettepanekut asendada sealiha äh, veiselihaga, loomalihaga, aga vastavalt Euroopa Komisjoni poolt paika pandud eeskirjadele ei saa me muuta oma loomakarja arvu Äh, lammaste arvu, sellepärast et see on vastuolus eeskirjadega. me ei saa äh, sigu kasvatada, me ei saa ka veiseid või lambaid. me rääkisime täna väga olulistest sündmustest Euroopa Liidu jaoks, aga kaks tuhat neliteist avastati suur kolle Leedus. kakskümmend protsenti sigadest, vabandust, kakskümmend tuhat siga tapeti ja maeti maha mõned kuud tagasi Leedus. juhtus täpselt sama asi, ehk siis kakskümmend neli tuhat siga tuli tappa ning maha matta. kes suudab meile tagada seda, et need meetmed lõpuks tõhusaks osutuvad ka väikeste kasvatuste jaoks ja suurte jaoks me ei tea, kust see haigus levib. mil-, kus on allikad, mainisite siin vorsti, sinki aga ma pole kindel, et need on ikka tõsiseltvõetavad selgitused. ma usun, et praegu võetud meetmed ei ole piisavalt tõsiseltvõetavad, olukord halveneb ja mõne aasta pärast kogu Poola on tõenäoliselt äh, sigade katku käes. kas peame ootama, et see haigus jõuaks ka Saksamaale ja Prantsusmaale, et ometigi midagi ette võetaks? määrakem endale siiski prioriteedid. kui äh, metssigu peetakse praegu äh, haiguse kandjateks, siis äh, me peaksime laskma lahendada selle küsimuse, siis me jätsime selle küsimuse lahendada jahimeestele, aga see on naeruväärne. ega jahimehi huvitab ju loomade arv, aga neid ei huvita lihtsalt loomade mahatapmine Nad ei sihi ju kunagi äh, nais emasloomi, vaid ainult isasloomi. kaks tuhat seitseteist võib-olla juba kolmkümmend kuus tuhat siga tuleb tappa, see tähendab seda, et meil on vaja veelgi rohkem raha selleks, et kogu sellele fenomenile lõpp teha. Te täna ütlesite, et Tšehhi Vabariigis ja Rumeenias seakatk on peaaegu et välja juuritud, aga ma ei usu teid. sellepärast, et Leedus, Leedus näeme ainult sõnu, sellest räägitakse äärmiselt palju, aga see ei ole leidnud mingit konkreetset äh, elluviimist. seega me peame muutma kohustuslikke meetmeid, me peame looma teekaardi seda hakkama ellu rakendama, sellepärast et kui me täna mitte midagi ei tee, siis eh, homsel päeval on meil ees suured mured. meie kolleeg ütles, et see haigus ei eh, puuduta inimesi, aga kas see info on üldse ka usaldusväärne? igal juhul ma loodan, et te suudate leida õiged vahendid suur aitäh. härra Buda. palun ärge minge oma kõneajast üle. suur aitäh de astfel de, de äh, focare. Sellest äh, küsimusest kõnemine on väga oluline Äh, mina olen Rumeeniast ja kahjuks ka Rumeenias on haiguskoldeid olnud. ma tahaksin teada, kuidas me saaksime piirata äh, metsloomade liikumist, ega nemad ju piire ei tunnista. Äh, me võime inimesi veenda, neile selgitada, millega on tegemist, aga probleemiks on ikkagi metsloomad, kes lihtsalt lähevad üle piiride Mă rog, un, uh, o trecere mai intensivă a porcilor din streț, respectiv din Ukraina în... kas te olete plaaninud näiteks elektrikarjuste sisseviimist selleks, et äh, vältida Ungari ja Rumeenia vahel äh, metssigade liikumist? teisalt ei tohiks jällegi ka piisavalt usaldada jahimehi riik peaks ka ikkagi äh, sekkuma, tuleks äh, kindlaks määrata jahipiirkonnad, jahimehed võivad küll äh, metssigadega tegeleda, aga riik peab ka ikkagi tagama, et loomade arvukus säiliks. ja tuleb tagada, et seeläbi on võimalik haigus kontrollida ja haigus ei tohiks levida Saksamaale suur aitäh, järgmine kõneleja. minu Hrvatskoj na svu sreću nemamo problem sa bolestima. suur aitäh meil õnneks ei ole selle haigusega probleeme, aga meil on päris palju metssigu, neid on üha rohkem. Nad äh, ka muidu häirivad meie elu, sisenevad elumajades, äh, tuhnivad üles põllukultuurid ja nii edasi. meil on öö, äh, meie majandus põhineb osaliselt ka jahipidamisel. aga me ei tea, kui palju meil täpselt metsigu on. ma tahaksingi küsida, milline on teie soovitus liikmesriikide jaoks, mida saaksid teha liikmesriigid sellises olukorras, selleks, et äh, võib-olla vähendada siis äh, metssigade arvu ning et aidata ka põllumeestel oma kultuure kaitsta. head kolleegid, sellega on nüüd kõnevõtjate nimekiri, sõnavõtjate nimekiri läbi. mul on teile küsimus ka, kuidas te hindate meie logistilist ettevalmistatust, seda sellepärast, et siin me räägime väga paljude loomade hukkamisest, nende elimineerimisest. ma ei tea, kuidas seda kõike korraldatakse. sellepärast, et tihtilugu tapamajad on ju erakätes. ma arvan, et sellel on omad äh, tagajärjed ka just tapamajadele ja pilootprojektide puhul tunnen head meelt selle üle, et neid meil on, sellepärast et seeläbi äh, üritatakse ennetada probleemi. ja veel siin öeldi, et see haigus puudutab eelkõige just väiksemaid eh, põllumajandusettevõtteid. sellepärast, et neil ei ole võib-olla kõiki vahendeid. kui aga vähendada tootmist väikestes ettevõtetes, siis eh, eh, jääb sellest mulje, et nad ei suuda täita turva, ohutusnõudeid. võib-olla sellepärast, et neil on traditsioonilisem tegutsemisviis. ütleme just uuemates liikmesriikides. Need väikeettevõtted, eh, neid on ka päris palju. aga kui kõike sealt tapetakse, siis sellisel juhul on vaja kompensatsioone, subsiidiume. toon kohe näite. näiteks kui tuleb eh, hukata teatud hulk sigasid seejärel, mida tuleks teha, kas tuleks kaaluda mingi, millegi muu kasvatamist, näiteks veiseliha, või siis tuleb subsiidiume taodelda. kuidas on võimalik sellist äh, tegevuse muutmist äh, rahastada? sellele kõigele tuleb mõtelda ja siin räägiti ka eelkõige sellest, et äh, ega, et see haigus ei tohi levida, aga mida te plaanite teha selleks, et kontrollida olukorda? Äh, palun, et äh, võtaksite nüüd sõna vastuseks. aitäh esmalt vastaksin üldistematele küsimustele ja minu kolleeg vastab äh, küsimustele, mis on seotud metsadega, metsikade ning jahimeestega. mainisite äh, seda, et ettevalmistus ja teadlikkus on üliolulised selleks, et takistada haiguse levikut. ettevalmistuse all ei peeta silmas mitte ainult ametivõime, vaid ka põllumajandustootjaid, kes peavad aru saama, kuidas nakkus pääseb äh, levib. nagu mainis ka Leedu rahvasaadik, siis isegi kõrge turvalisusega eh, farmides, kus on suur hulk eh, loomi, eh, on võimalik Ehm, haiguspuhangud, näiteks üks kahekümne tuhande pealine farm paari aastaga täielikult hävis. seega teadlikkus on väga oluline. ma tean, et Ühendkuningriigis metssigu ei ole, see on äh, teile muidugi väga hea, ka Taanil on sellest äh, väga palju kasu, et äh, metssead on ainult loomaaedades sellega saab kindlasti vältida nakkuse levikut, aga teistes riikides peavad äh, põllumajandustootjad olema teadlikud selles küsimuses, eriti just idapoolsetes riikides. peab olema teadlik nendest ohtudest, äh, levikust, mitte ainult sellest, et nakkus levib salaami või singiga, vaid ka metsas jalutades võib nakkust levitada, kui nakkus on metsas olemas, naasete koju, äh, viirus on teil saabaste küljes ning Balti riikides ongi selline eripära, äh, inimesed käivad metsas seenel, see on väga harilik äh, hooajaline tegevus ning sellel hooajal näeme ka, kuidas kuidas väiketootjates või kodumajapidamistes nakkus levib seega on väga oluline, et inimesed oleksid teadlikud, kuidas nakkus levib, samuti on oluline piirata metssigade arvukust ning kui tuvastatakse nakkus, siis äh, tuleb vältida nakkuse levikut metsades. sellega on meil väga palju kogemusi ning üsna tõhusaks mõnes liikmesriigis on äh, osutunud see, et näiteks Balti riikides äh, oleme näinud, et kui rümbad metsast eemaldatakse, kuna viirus võib äh, rümbas mitu kuud veel aktiivne olla, kui rümbad eemaldatakse metsas, siis oleme näinud ka, et äh, nakkus äh, väheneb. mis puudutab vaktsiini, siis tõesti vaktsiini saadaval ei ole. me ei ole ka vaktsiini leidmisele lähedal, küll aga ja ma seda oma esitluses kahjuks ei maininud, oleme, kulutame miljoneid uurimist, tööle, leidmaks äh, esmalt süstitavaid vaktsiine ning siis ka suukaudseid, aga lähituleviku küsimus see ei ole. inimestele see viiruse ohtu ei kujuta, inimestele see, inimesi see ei ohusta. Rumeenia rahvasaadik on ruumist lahkunud, aga tõesti Rumeenias tundub, et on kadunud, nagu ma mainisin, linnalähedases piirkonnas kodumajapidamises tuvastati ning kui see ei, kui viirus ei levi metssigadele, suudame seda piirata, mis puudutab Venemaad, siis äh, Venemaa ja, Venemaad ja Valgevenet käsitleksin koos. Äh, Valgevenes esialgu väideti, et metssigu ei eksisteeri seal üldse seega oli meil väga keeruline, seda oli meil väga keeruline uskuda, nad ütlesid, et seetõttu neil ei ole ka nakkuskoldeid ega puhanguid. Mit-, pärast mitmeid kohtumisi nad siiski tunnistasid, et neil metsad on, aga väitsid, et nakkust ei ole, meie arvame siiski, et on. väga oluline on muidugi, et riigid valmistuksid puhanguteks, riigid saavad suurendada metssigade jahtimist, eh, piiramaks metssigade arvukust metsas, kuna vähemalt sel aastal on näha, et metssigu on arvukamalt kui varasematel aastatel. seega sellises piirkonnas, kus eh, puhang, haiguspuhanguid ei ole veel olnud, peaksid jahimehed aitama vähendada metssigade arvukust. mis puudutab Genfi siis nagu ma varem mainisin, venelaste tähtaeg otsuse täitmiseks on kuues detsember. kui nad otsust ei täida, siis äh, jätkame menetlusega vastavalt WTO eeskirjadele. algatame äh, hüvitismenetluse, nüüd annaksin äh, sõna oma kolleegile, kes minu kõrval istub tema saab lühidalt selgitada, mis on strateegia, mida jahimehed peaksid kasutama, nagu ma ütlesin, jahimehed on väga oluline lüli. Nad võivad oluliselt aidata olukorda, aga samas ka oluliselt kahjustada, seega tuleb jahimeestele selgitada, mida nad tegema peavad ja mida nad teha ei tohi. see on väga oluline ning Tšehhi Vabariigis äh, oleme jõudnud äh, tulemusteni ja seetõttu töötame sellega veel edasi. aitäh, täiendaksin omalt poolt, meil on strateegia metssigade arvukuse piiramiseks, me teame, et strateegia on pikaajaline ja väga keeruline ning mõned aspektid on natukene mm, raskesti mõistetavad, seetõttu on jahimeestel keeruline aru saada, mida neilt oodatakse, mis on õige teguviis, mis mitte. Tšehhi Vabariigi näide on siin väga hea, me teame, et kui viirus kuskil eksisteerib, mingis piirkonnas on puhangud olemas, siis ei tohiks äh, maha lasta metssigu, peame jätma nad äh, haiguse murde, sest kui me hakkame neid äh, mass, massiliselt maha laskma, kasutame niinimetatud venelaste Kalašnikovi taktikat, siis järgneb sellele katastroof. kui jahimehed kuulasid venelasi, kes äh, puhangu alguses äh, rääkisid oma meetoditest, Kalašnikovi strateegiast ja järgisid seda, siis äh, järgnes sellele katastroof ning see on doktor Van Goteni kaartidelt ka näha, eriti just Balti riikides Tšehhi jahimehed, Tšehhi kolleegid aga lõpetavad jahipidamise täielikult selles väikeses piirkonnas, kus puhang avastati, viiskümmend ruutkilomeetrit, umbes üks mets on siin kõne all, äh, metssigu ei jahita Nad teevad täpselt vastupidist äh, laiemas piirkonnas, kus puhangut ei ole ja teatakse, et viirust seal ei ole, seal nad teevad kõik, mis nad suudavad selleks, et vähendada tervete metssigade arvukust. Nad keelavad äh, igasuguse metssigade söötmise ning lasevad maha võimalikult palju isendeid, eriti just viljakaid emasloomi. see aga jahimeestele ei meeldi neile ka kästakse seda teha, neile antakse stiimuleid selle tegemiseks, neile makstakse teatavat tasu iga emas looma eest, mis on maha lastud. Nende kahe elemendi kombineerimine, täielik jahipidamine, jahipidamise lõpetamine puhangupiirkondades ning äh, sellest piirkonnast väljaspool jahipidamise suurendamine, näiteks Horvaatia praegu oleks selline äh, Äh, piirkond pikaajalises perspektiivis aitab see pidurdada nakkuse leving, levikut. jahimeestel see edeneb, see strateegia, seega, sest lääne poole nakkus ei liigu, lõuna poole siiski veidi liigub, seda peamiselt Ukrainas toimuva tõttu, väga keeruline on äh, seal meil, sealseid äh, võime meil kontrollida ja veel vähem mõjutada Ukraina jahimeeste käitumist. Euroopa omade äh, käitumist annab teatud määral mõjutada. loodetavasti andsin selgema pildi. Äh, mitte päris. ja sellepärast ma annaksin sõna veel korraks härra Ignule üheks minutiks, palun. jah, ühe minu kommentaari peale te ei öelnud midagi selle äh, haiguse tõsises äh, metssigade seas, kas nad äh, saavad terveks, nii nagu jänesed omal ajal oma taudist said lahti? see haigus tapab nii metssead kui sead. väga vähe alla, alla null koma kolme protsendi populatsioonist võib ellu jääda aga senised uuringud on näidanud sellest et, et sada protsenti äh, loomadest väga kiiresti ka hukkuvad kahe-kolme päeva jooksul. ja nii nagu kolleeg äh, Reviriego ka selgitas, on oluline, et äh, me jätame loomad ise surema, et välja sureks see populatsioon seal ja siis tuleb laibad eemaldada selleks, et haigus ei hakkaks siis äh, uut põlvkonda nakatama või teisi loomi, aga nende rümpade eemaldamine on väga, väga oluline selleks, et äh, see metsast äh, välja viia, see viirus, eriti põhjapiirkonnas, kus maapind jäätub talvel ja need laibad, kui nad ka siis jäätuvad, kevadel sulavad üles ja haigus pole kuhugi kadunud. Te, te teate, metssiga on ka-, karnivoor ja niimoodi see siis levib ja sellepärast tuleb need laivad metsast välja viia. siiski veel proua Schleier palub ka sõna. lühidalt, palun. suur tänu, mul on kaks lühikest küsimust metssead, kes äh, kelle laibad üles sulavad, neid söövad ka näiteks rebased ja teised. ja veel üks konkreetne küsimus, meil on selle haigusega Hollandis ka omad kogemused olnud ja me oleme sellest palju õppinud. aga me võiksime ju teisi riike aidata, et kuidas kõige paremini ette valmistada ennast ja ümber käia selle haigusega miljoneid loomi siin praegu tapetakse, kahjuks aga meil oli see olukord sama, õppisime sellest palju ja võiksime edasi anda neid teadmisi. mulle tundub, et äh, need praktikad on komisjonil hästi teada, mis tehtud on, aga palun vastuseks. jah, ütleb härra von Goethe Hollandit tabas äh, sarnane haigus, äh, küll mitte Aafrika sigade katk, vaid tavaline sigade katk äh, kaheksakümnendate aastate lõpus ja üle üheteistkümne miljoni sea tapeti Hollandis, aga see sigade Aafrika katk on teistsugune haigus. metssead kannavad seda haigust äh, palju rohkem edasi kui tavalise sigade katku puhul. nii et need on kaks täiesti tavalist asja. kõik liikmesriigid, äh, mitte ainult Holland, ütlesin seda ka oma sissejuhatuses, on äh, Rumeenias ja Tšehhi Vabariigis suvel tekkinud puhangute pärast nüüd ärganud ja on aru saanud see, et mis on Tšehhi Vabariigis ja Rumeenias juhtunud, võib aset leida ka teistes liikmesriikides linnad on teadlikkuskampaaniaid hoogustanud. sakslased näiteks on levitanud äh, idast tulnud äh, veokijuhtidele voldikuid ja paljud riigid on astunud samme, mida me oleme kaasrahastanud selleks, et vältida, et see haigus jõuaks metssigadeni. see on tähtis, aga loomulikult, et vältida ka nende jõudmist ka põllumajandustootmistesse aitäh. rohkem keegi sõna ei soovi. suur tänu teile, komisjon, sellisel juhul selle info jagamise eest ja suur tänu meie küsimustele vastamise eest. täna oli erakordne juhus, me saime sellest teemast pikalt-laialt rääkida, meil aega oli laialt käes ja suur tänu teile selle arutelu ja võimaluse eest. kena õhtut teile veel. ja nüüd läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt viisteist, aruande tutvustus Agri komisjoni lähetuse kohta Horvaatiasse üheksateistkümnendal, kahekümne esimesel septembril sellel aastal. me käisime nimelt siis Horvaatias tahtsime vaadata, milliseid edusamme on Horvaatias astutud, millised on olnud äh, probleemid äh, Horvaatia põllumajanduse ees. ja tahtsime teada, mis siis on äh, vahepeal toimunud pärast Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal esimesel juulil liitusid nemaga meie Horvaatia kolleegid olid väga sõbralikud ja valmistasid selle kõik ette. Marina Petirri ja Ivan Jakovtšitš. ja võtsid meid seal ilusti vastu. meie sekretäriaat loomulikult aitas ka kaasa selle visiidi korraldamisele. härra Tess oli delegatsioonis, proua Müller, proua Senra Rodriguez, härra Bogovitš, härra Tarabella, härra Caputo ja proua Koševska. ja mina ka, ütleb esimees. see oli üks väga õpetlik reis. tutvusime siis selle Euroopa Liidu värskeima liikmesriigi probleemidega ja ma tahaksin tõesti tänada meie võõrustajaid, härra Petirit ja härra Jakobtšitši. härra Peti-, proua Petir, vabandust, korraldas esimese osa, härra Jakobtšitš teise osa sellest visiidist ja minu meelest väga edukas, huvitav reis. väga sümpaatselt korraldatud kõigele lisaks väga tore reis oli. E, rozumiem, że w takiej kolejności, jak była wizyta, pani poseł Petri, później pan poseł. Proszę o odniesienie się. Aga annaksin sõna ka siis meie võõrustajatele, proua Petir. suur tänu, e, härra esimees, ma tahaksin tänada teid ja kõiki kolleege, kes e, meie küllakutse vastu võtsid ja Horvaatiasse tulid. ja meie riigi põllundussektoriga tutvusid piimasektori esindajatega, puuviljasektori esindajate ja seakasvatajatega kohtusime. lisaks sellele kohtusime ka noortalunikega, meie veinikasvatajatega. see on sektor, mis meie jaoks on väga tähtis ma olen täiesti veendunud selles, et te saite ülevaate teid selle eest, millised erinevused on uute ja vanade liikmesriikide Lääne ja Euroopa, Lääne ja Ida-Euroopa vahel. ja ma loodan, et need kohtumised, kohtumised põllumajandustootjatega olid teie jaoks väga kasulikud. ka tuleviku põllumajanduspoliitika koosta pan-, kokkupanemisel ja probleemide seljatamisel üks meie ees seisvatest probleemidest on kes-, kehva kvaliteediga sisse veetud tooted, mis valitsevad Horvaatia turgu. nii et me oleme tõesti äh, suure probleemi ees, kuidas äh, selle praktika vastu võidelda, see on meie prioriteet ka siin komisjonis. piim piimatoodete äh, tarbimine on äh, vähenenud ehk Horvaatias toodetud äh, piima tarbimine on viiendiku võrra vähenenud aastast kaks tuhat kaksteist, mis tähendab seda, et meil on turul ebavõrdne konkurents tekkinud ja sellega tuleb võidelda. ja sealihasektorist rääkisime ka juba. tõsiasi, mis meid mõjutab, on see, et me ei suuda iseennast ära toita sealihaga meie tootjad äh, on kandnud väga suuri kulusid äh, aastal kaks tuhat viisteist. ja meie poodides müüakse vanaks läinud äh, külmutatud sealiha etikettidelt ei ole võimalik leida ka loomade tapmise kuupäeva ja see võib viia kuritarvitamiseni kolleegid said äh, maitsta ja proovida ka meie riigi delikatesse ja tutvustasime teile meie kohalikku toodangut ja me oleme väga intensiivselt teinud koostööd selle visiidi ettevalmistamisel ametivõimudega selleks, et äh, toetada siis Horvaatia oma toodangut. üks positiivne näide teie jaoks oli kindlasti kohtumine meie noortalunikega ja mahetootjatega aga nemad tõid äh, välja selle, et üheks probleemiks on äh, nende jaoks see, et äh, pangalaen nende jaoks on väga kallis. Saksa kolleeg on öelnud, et Horvaat-, et Saksamaal on põllumajandustootjatele intress pangas null koma kaks protsenti, meil aga Horvaatias kaheksa-üheksa protsenti ja seega me ei saa ollagi konkurentsivõimelised meie puuviljatootjad kaeblesid ka selle osa, et kolmanda, üle, et kolmandatest riikidest tuleb väga palju sisse puu- ja köögivilja, mida töödeldakse vahenditega, mis Euroopas on keelatud. ja me tahaksime, et võetaks kasutusele meetmeid selle vastu. kui me toome sisse karmimad kontrollid siis äh, tavaliselt reageerivad sellele teised liikmesriigid, ütlevad, et me oleme vale meetme võtnud kasutusele, meie tahame oma tarbijaid karistada, me peame seda tegema ja võitlema kvaliteetse toodangu eest. aga loomulikult äh, hoidma ka oma tootjaid. kõik on nõus, et meil on vaja kriisifondi kriisifondi, mis tuleb kusagilt mujalt kui ühte, ühtse põllumajanduspoliitika eelarvest ja see on meie eesmärk ka siin komisjonis ja ma arvan, et küll äh, selline fond on võimalik. meie ees on väga palju probleeme, väga palju ebastabiilsust ja sellepärast me peame mõtlema oma põllumajan-, põllumeestele. kohtusime ka härra Tolotšetšiga, meie põllumajandusministriga ja ja ka äh, Horvaatia parlamendi põllumajanduskomisjoni liikmetega saime palju toetust agrikomisjoni mõtetele ja ideedele. külastasime Zagrebit ja teisi piirkondi. Äh, seal kohtusime puidutootjatega. puidusektor kasvab meil seal kiiresti ja on kuulsust kogumas ja tahaksin veel kord tänada teid külastamise eest. ja mul on hea meel, et äh, te saite nii suure elamuse meie riigist ja loodetavasti aitab see meil tulevikus äh, paremat poliitikat ka meie riigi jaoks luua. tänu, härra Jakovtšitš. suur tänu, härra esimees, mõned laused veel lisaks, kui lubate kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle eest, et te Horvaatiasse tulite ja tänu, et tulite ka Iskja piirkonda, kus ma ise olin kaua kohalikul tasandil piirkonna juhiks äh, ja tunnen seda piirkonna väga hästi äh, nii meie veinitootjad, aga ka liha ja äh, puuviljatootjatega kohtusime mina panin rõhuasetuse turismi ja põllumajanduse seostele. Te võiks, te nägite meie lähetuse kaubel, kaudu, et meie keskendume kõrge kvaliteetsetele toodetele, meie oliiviõli on tõesti maailmaklassi ja paar päeva tagasi jõudis minuni info, et sellel aastal sai jällegi meie piirkond äh, maailma parima oliivõlitootja medali. meile tulevad järgi Andaluusia ja Toskaana, aga mul on üks mure nimelt. kuidas säilitada meie toodete kõrget kvaliteeti? ja kuidas toetada neid inimesi, kes äh, põllumajanduses on tegevad? ja täna on juba pioneeriks ja maailmaklassi toodangut toodavad. väga palju probleeme toodi välja selle lähetuse ajal. Horvaatias sisemisi probleeme, aga probleeme, kas, mis on seotud äh, Euroopaga. nimelt äh, valitseb see loogika, et arenguindeks äh, määrab nii mõndagi ja meie saame, meie Istria piirkond saab äh, Äh, trahvida, sest meie tulevikus ei saa oma arenguindeksi pärast mitte ühtegi lisatoetuse eurot. minu meelest see ei ole õige. ei, sest et need, kes on esirinnas, äh, tegelikult motiveerivad ka teisi. ja ma arvan, et äh, aidata tuleb kõiki, need, kellel on probleemid, aga ka selliseid pioneere, nagu seda on Istria piirkond, sellepärast et muidu nad oma positsiooni ei suuda tulevikus säilitada. aga veel kord suur tänu teile ja suur tänu kõikidele nendele, kes osalesid meie missioonil ja ma arvan, et see oli väga kasulik äh, meie riigi jaoks. ja loodetavasti kasulik ka teile. tänase päevani tänavad mind äh, delegatsiooni liikmed ja need, kellega te kohtusite ja kutsun teid siis veel kord külla. E, head kolleegid, ma tahaksin ka ise paar sõna veel ütelda kui lubate, sest et ka mina osalesin selles delegatsioonis. Horvaatia siseselt on samuti erinevusi arengus, sellepärast et tingimused on erinevad, potentsiaal on erinev ning erinevate regioonide võimalused on erinevad. see oli tõesti heaks näiteks meile ning võimaldab meil ka mõtelda tulevase ÜPP peale. me peame mõistma, millised on eripärad ja mis viib selleni, et erinevates regioonides on põllumajanduse olukord erinev. kohtusime ka põllumajandusministeeriumi esindajatega ja regioonide esindajatega aga see, mis mulle muljet avaldas, oli eelkõige just kolleeg Petiri vastuvõtt äh, ning ka põllumeeste vastuvõtt, äh, kontaktid nendega. viibisin seal ka, seal viibis ka kolleeg Jakovtšitš. ma sain koheselt aru, kui me kohale jõudsime ja kui meid tervitati, et Istrias põllumajandusfondid tõesti toimivad, aitavad kaasa ning aitavad kaasa kogu regiooni arengule. kas või selle tõttu tahaksin ütelda, et äh, väga hea mulje jättis see kõik ja vastuvõtt oli väga meeldiv esimene osa oli päris intensiivne, olime natukene väsinud, jah, tõepoolest. võib-olla sellepärast, et äh, tekkisid ka väiksed viivitused, aga kõik see oli huvitav, kohtusime sektori esindajatega, lihatöö äh, koos kasvatajatega ja rääkisime kas Horvaatia strateegiast, me nägime, et tõesti on olemas strateegia, mis vaatab tulevikku, mis toetab arengut. kui me lähme Horvaatiasse puhkusele, siis me näeme, et ka, et me oleme suutnud seda sõprussuhteid sõlmida ja nii edasi, eks see kõik on väga kena kõik see on muidugi põllumeeste jaoks ka väga oluline ja mis puudutab nüüd veel äh, oliiviõli kvaliteeti, kinnitan üle, see on tõesti suurepärane, nagu ka vein. vastuvõtt oli tõesti väga kena, tänan teid uuesti. ja ka meie niivõrd-kuivõrd üritasime siis kontakte luua äh, ka teie valijatega. palun, proua Aguilar. jah, aitäh. mina kahjuks ei saanud minna Horvaatiasse aga ma tunnen seda riiki natukene, olen seal viibinud äh, professionaalsetel põhjustel. mina olen ka äh, tu-, turistidele meelepärasest riigist, Hispaaniast, aga ma tahaksin veel kord äh, tunnustada kolleegide poolt tehtud tööd ja välja tuua need pingutused, mis nad on teinud, ma näen, kui palju paremaks on näiteks oliiviõli läinud, sellest ka räägiti me näeme, et Istrias tehakse selle nimel kõvasti tööd. ma ise olen piirkonnast, kus ka toodetakse ka oliiviõli, me oleme juba sajandeid spetsialiseerunud. kvaliteedi osas tehtud pingutused on just eriti kiiduväärsed. see on see õige tee, olgugi et ma arvan, et põllumeeste probleemid Horvaatias on sarnased eh, teiste Euroopa põllumeeste omadele aga nende poolt tehtud pingutused ja seos põllumajandustoodete ja turismitoodete vahel on midagi, mis on olemas, see side toimib hästi, toimib ka Horvaatias. proua Petir sellest rääkis. ma usun, et Horvaatia tulevik on helge sellepärast, et niivõrd kõvasti pingutatakse oliivisektoris. me peame tervitama seda, mina olen Andaluusiast ja andaluuslasena tõesti tervitan seda suurepärast tööd, mis Istres tehakse. jah, tõepoolest, te kindlasti tunnete seda valdkonda väga hästi ja teie hinnang on igati tõsiseltvõetav kas on veel küsimusi või kommentaare seoses meie missiooniga Horvaatiasse? kui ei ole, siis sellisel juhul ma tahaksin tänada meie kahte kolleegi Horvaatiast ning tõepoolest, see reis on miski, mida me mäletame. oli suurepärane reis, väga ilus see oli äh, vaimustav missioon ja tervitan, tervitan ja tänan teid äh, kogu südamest kõige eest, mis te tegite, sest et te pühendasite meile aega ja tegite kõvasti tööd. nüüd aga üks kommentaar selle publikatsiooni kohta, mis mul käes on, ütleb esimees. jõudsin hilja ja ei näinud seda enne, aga annan andeks. aga andke mulle andeks, palun, jah. nüüd aga viimane punkt, koordinaatorite soovituste heakskiitmine. Te saite need ka e-kirja teel. ma ei näe, et keegi tahaks kommenteerida seda, seega on koordinaatorite soovitused heaks kiidetud, muude küsimuste all midagi ei ole, järgmine koosolek homme hommikul kell üheksa, siis on ühiskoosolek äh, Enviga. nii et need, kes saavad, tulge kohale. kolleeg De Castro on aseesimehe äh, esimeheks, on ka esimeheks, sellepärast et mina ise pean minema reisile ja siis üheksas, kahekümne teine ja kahekümne kolmas november, kahekümne üheksas november. ja kohtume ka volinik Hoganiga, aitäh teile, aitäh tehtud töö eest, tänan teid kõiki, tänan meie külalisi, samuti tõlke, tõlgid tervitavad äh, saalis viibijaid ja alustasime natukene varem, lõpetasime ka natuke varem, nii et äh, me ei pidanud ka kellegi kõneaega pidama, piirama, sellega on koosolek läbi, aitäh!